kallid kolleegid, istuge palun maha, hakkame kohe hääletama. palun võtke kohad sisse ja kohe, palun kallid kolleegid, kallid kolleegid. eilse istungi protokollid on teile laiali jätatud, kas kellelgi on midagi öelda nende kohta, kui ei, siis on see protokoll ka vastu võetud Okay, we begin the votes. hea küll, alustame. või pigem mina alustan hääletusega. ja kes äh, oma koha peal ei istu, sellel õigust hääletada ei ole. proua de Kaiser, teil on sõna, palun. härra president, äh, ma ei tuleks äh, tagasi selle kahetsusväärse õnnetuse juurde siin täiskogus. selle juurde, mida siin, mis siin eile juhtus, härra Farage äh, solvas äh, siin äh, meie uut presidenti, kuid härra president suudab kindlasti ennast ise kaitsta, kuid Äh, mulle ei meeldi selline asi, kui keegi ütleb, et minu riik ei ole riik, äh, minu riik on Euroopa Liidu asutajariik ja üsna peatne Euroopa Liidu eesistujariik ja ma üldse ei saa aru, kuidas keegi võib laskuda sellistesse nõmedustesse, ma nõuan äh, vabandust. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία vastavalt päevakorrale nüüd, kallid kolleegid, läheme hääletuse juurde ja proua Valeni raport kõigepealt puudutab see Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojekte. härra Battenil on sõna vastavalt protseduurireeglitele. jah, mul on protseduuriline küsimus, ma tahaksin rääkida sama kodukorra artikli alusel, mida proua de Kaiser kasutas, ta rääkis minu esimehest härra Farage'ist, see ongi poliitika, te väänasite rahva tahet Lissaboni lepinguga nõustuma, aga te ei kuulanud inimeste hääli, kui nad ei olnud ega nõus. vot selles ongi poliitika enne ja poliitika oli selline ka enne seda, kui Euroopa Liit äh, kõik meie riigid ära rikkus, nii et äh, toogem poliitika ka siia kotta. härra Patson, eelmine avaldus oli avaldus, äh, mis oli vastuseks eile parlamendile, parlamendis öeldule. see oli see reegel, mille alusel ta ütles. Teie sõnavõtt oli täiesti kohatu. Läheme hääletuse juurde, kallid kolleegid vastavalt päevakorrale. veel kord siis